annars idag om man ståtlighet. Hans Nilsson har representationen ska representera Beatrice Ask. Ja, ja, ja. Uh, if I could ask you, colleagues, to take a seat kolleegid liikmesriikide parlamentidest ja Euroopa Parlamentist, olge nii kenad, asuge palun oma kohtadele, vastasel korral on meil väga raske alustada oma koosolekuga Like ma tahaksin teile hakatuseks veidi selgitusi anda. nimelt täna on meil olemas tõlge väga paljudes keeltes. kõik Euroopa Liidu keeled välja arvatud üks ametlik keel on täna kuulatavad kõrvaklappide kaudu, tuleb valida ainult õige kanal ja samuti on teile täielik pakett Stockholmi programmi ja sellega seonduvate küsimustega välja jaotatud. seda eh, dokumentatsiooni saab parlamendi töös ka edaspidi kasutada. Eh, te võite endale selle toimiku võtta ta kas praegu või hiljem meie saali ukse juurest. ja nüüd lubage mul tutvustada teile härra Per Westerbergi, kes on Rootsi parlamendi esindaja ning täna juhatab koos minuga ja homme ka meie parlamentaarseid ühiskohtumisi. suur tänu teile, härra Westerberg, selle äh, koosoleku ettevalmistamise eest koos Euroopa Parlamendiga. Teie parlamendi töötajad on koos meie töötajatega väga palju tööd ära teinud, seega suur tänu kõigile neile, kes aitasid tänast koosolekut ette valmistada lubage ka nüüd äh, südamlikult tervitada Euroopa Liidu liikmesriikide ja kandidaatriikide parlamentide kolleege tervitada. tere tulemast ka selle äh, koosoleku nii-öelda vastuvõtvale poolele Euroopa Parlamendi kolleegidele. härra Lopez Aguilar kes on kodanikuõiguste komisjoni esimees ning on, on ka täna meiega. tema esineb Euroopa Parlamendi nimel täna ettekandega ja Riksdagi nimel esineb Toomas Bodström, kes on siis Rootsi parlamendi õiguskomisjoni esimees. Nemad teevad sissejuhatavad kõned ja samuti tahaksin tervitada härra Luc van den Brandet, kes on regioonide komitee esimees, samuti on meil külalised Euroopa Nõukogu Parlamentaarsest Assambleest. kõik külalised on teretulnud Teil on olemas äh, nüüd kõrvaklapid, seega ma võin kõnelda ka oma emakeeles. austatud härra Vesterberg, daamid ja härrad, kallid külalised. tere tulemast Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide esimesele uue koosseisu ühiskoosolekule. Euroopa Parlamendi jaoks on sidemed liikmesriikide parlamentidega alati olulised olnud. parlamendisaadikud on seadusloomega tegelevad rahvaesindajad ja eh, siiani oleme koostööd teinud niinimetatud organ-, COSAC-i kaudu, see organisatsioon on tegutsenud juba kakskümmend aastat, tavaliselt kohtuvad kuus Euroopa Parlamendi liiget siis öö, kuue erineva liikmesriigi parlamentide esindajaga, meil on ka ühiskohtumisi olnud, hiljuti viisime me sisse ka arvamuste vahetamise hõlbustamiseks uued koostöövormid ja täna ongi otsustav hetk meie koostöös. täna toimub Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamentide ühiskohtumine. Lissaboni leping annab liikmesriikide parlamentidele võimaluse aktiivselt kaasa lüüa Euroopa tasandil, Lissaboni leping jõustub esimesel detsembril kaks tuhat üheksa ja täna oleme me kokku tulnud selleks, et väga tähtsaid kiireloomulisi küsimusi arutada, nimelt Stockholmi programmi. eesistujamaa Rootsi soovib seda teemat arutada ka tippkohtumisel ja soovib, et Stockholmi programm vastu võetaks. turvalisuse ja õiguse küsimused on Euroopa kodaniku, kodanike jaoks väga tähtsal kohal, kui uus alusleping jõustub, siis on meil, avanevad meil uued koostöövaldkonnad selleks, et teiega, rahvusparlamentidega koostööd teha. Teie hakkate kinnitama kõigi uusi õigusakte, äh, lähtudes lähimuspõhimõttest ning Euroopa Parlament võtab juba järgmisel nädalal vastu vastava määruse, nii et me saaksime tõhusalt ja kiirelt koostööd alustada. palun äh, pidage silmas ka seda, et iga õigusakti jaoks on ette nähtud ainult kaheksa nädalat äh, maksimaalselt konsult-, äh, konsultatsioonideks lisaks Euroopa parl-, võtab Euroopa Parlamendi juhtkond vastu erinevaid meetmeid selleks, et parlamentide komisjonid samuti saaksid omavahel koostööd teha see on täiesti uus instrument, mida varem pole kasutatud. Euroopa Parlament ja äh, rahvusparlamendid hakkavad otse koostööd tegema läbi komisjonide. minu arvates oli vaja äh, selleks, et koostöö komisjonide vahel ähm, sujuma hakkaks, valida kõik, kõige esimeseks teemaks Europoli ja Eurojusti küsimused. lubage mul üle korrata, me teeme koostööd juba COSAC-i kaudu, Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid kohtuvad see COSAC-is, samuti on meil parlamentide ühist kohtumised, nagu meie tänane kohtumine ja nüüd alustame ka kolmanda koostöövormiga, mis toimub siis, kus koostöö toimub komisjonides. tänase päevakorra oleme ette valmistanud eesistujamaa Rootsiga Euroopa Liidule on vaja uusi suuniseid, julgeoleku ja turvalisuse järelevalve küsimustes ning Euroopa Parlament eh, võttis vastu ettepaneku juba veebruaris. Rootsi kui eesistujamaa toetas meie ettepanekut selles suhtes ja loomulikult arvestame me ka esimeeste konverentsi soovitusi nii rahvusparlamentidest kui Euroopa Parlamendist. ja nüüd tahaksin anda sõna kaasesimehele härra Per Vesterbergile, et tema räägiks, milline on tema nägemus, palun. suur tänu, härra president, parlamendisaadikud, daamid ja härrad suure heameelega tervitan teid siin kõiki üle terve Euroopa ühisel parlamentaarsel kohtumisel, kus arutelul on tuleviku Euroopa vabadusel, turvalisusel ja õiglusel põhineva ala tulevik, ehk teisisõnu räägime nõndanimetatud Stockholmi programmist. esmalt lubage tänada president Buzekit äh, tiheda ja hea koostöö äh, eest ühtse parlamentaarse kohtumise korraldamisel sellised ühiskohtumised on kujunenud äh, järjest olulisemaks, äh, sama oluliseks kui kõnelejate konverentsid ja COSAC-i kohtumised. kakskümmend aastat tagasi täna kohtus esimest korda COSAC ning rahvusparlamendid panustavad väga aktiivselt Euroopa Liidu suurenenud äh, legitiimsusesse ning heasse toimimisse. rahvusparlamendid on aktiivne ja konstruktiivne partner, meie eesmärgiks on aidata seda, et meetmed, mis Euroopa Liit, aidata kaasa sellele, et meetmed, mis võetakse Euroopa Liidus vastu, oleks kõige paremad. Lissaboni lepinguga on Rahvusparlamendi roll ka täpsemalt esimest korda ajaloos äh, sisse toodud liidu aluslepingutesse tuuakse välja kuus erinevat viisi, mille alusel saavad rahvusparlamendid eh, siis aktiivselt osaleda hästi toimivasse liitu. mis puudutab vabadusel, turvalisusel ja õiglusel puudutavat ala, siis eh, rahvusparlamendid peavad nüüd välja selgitama enda jaoks selle, kuidas nad saaksid panustada ühenduse töösse. me peame väärtustama Euroopa poliitikate elluviimist ning samas osalema ka Eurojusti töös ja Europoli töö poliitilises seires. rahvusparlamentide roll määratletakse määrustes selles vallas, mis vastavalt seadusandlusele ja aluslepingutele võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu poolt. peamine eesmärk nendel määrustel on paika struktuur ja töömeetod, tegutsemisvaldkonnad ning Eurojust ja Europoli ülesanded. Äh, spiikrite konverents, mis toimus selle aasta alguses Pariisis, rõhutas seda, kui oluline on rahvusparlamentide roll uute Euroopa tegevuste väljakujundamisel, nende hindamisel ning seirel ning äh, kui oluline seire meil on vabadusel, turvalisusel ja õiglusel põhineva ala osas tehtaval järelevalvel. võttes kokku spiikrite konverentsi lõpptulemused ja sellepärast, et need küsimused on niivõrd olulised meie parlamentääride jaoks, kes sellega tegelevad iga päev, ongi vaja, oligi vaja kokku tuua eh, tänane kohtumine, mis puudutab Stockholmi programmi Rootsi eesistumise ajal on juba teatud aspektid välja toodud. toimus kaks äh, Riksdagi poolt äh, korraldatud parlamendide äh, ühiskohtumisi, oktoobris toimunud Kosaki kohtumine keskendus sellele teemale kui ühele Rootsi peamisele prioriteedile üldistes poliitilistes teemades. üheteistkümnendal ja kaheteistkümnendal oktoobril toimunud parlamentaarne ühis-, Äh, kohtumine keskendus organiseeritud kuritegevastasele võitlusele ja äh, ühtlustatud tegevusele. täna on meie ürituse pealkirjaks Kodanike Euroopa ülesehitamine ning päevakorras olevad peamised teemad toovad välja need valdkonnad, osad vähemalt nendest, millest, millele tuleb keskenduda järgnevatel aastatel aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist täpsemalt, kuid sisse tuleb tuua ka uusi töömeetodeid. Rootsi justiitsminister üsna pea annab meile ülevaate oma nägemuse kohta, kuidas uus iga-aastane programm peaks lahendama siis tänased väljakutsed. veel kord soojad tervitussõnad kõigile, soovin teile kohtumiseks palju edu. suur tänu, härra Vesterberg, äh, Rootsi äh, Riksdagi spiikrile. suur tänu, et te meie tänase kohtumise sisse juhatate. nagu ma ütlesin alguses, on meil kohtumisel kaks esimeest, mina ise ja härra Vesterberg ning äh, annaksin talle nüüd sõna uuesti üle, et ta saaks siis võtta juhtimise üle ülejäänu osas. suur tänu, härra president ja nüüd lubage tervitada siin Euroopa Parlamendi saadikut härra Juan Fernando Lopez Aguilari, kes on ühtlasi ka Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduse, justiits- ja siseasjade äh, komisjoni esimees, nii et härra Lopez Aguilar, teil on nüüd sõna äh, siis sissejuhatuseks Bonjour à tous. Good afternoon. It's a real pleasure. mul on väga hea meel selle võimaluse üle pöörduda ühtse parlamentaarse komisjoni poole, kus on kokku tulnud rahvusparlamentide delegaadid ja Euroopa Parlamendi saadikud ning suur au on siin sõna võtta libe komisjoni esimehena libe komisjon Euroopa Parlamendis vastab kodanike vabadust, vastutab kodanike vabaduste justiits- ja siseasjade eest ning meie ülesanne tulevikuks eeldab teatavat visiooni ja ma tutvustaksin seda visiooni, mille on endale võtnud äh, libe komisjon. räägiksin sellest, milles, millega ma olen tegelenud viimased paar nädalat, pidades silmas siis Stockholmi programmi peatset vastuvõtmist. selle programmi eesmärgiks on välja kujundada ja edasi arendada ühtne turvalisusel, õiglusel ja vabadusel rajanev ala. see puudutab seda, mis me peaksime tegema järgmisel viiel aastal. ja kui lubate, ütleb kõneleja, lähen üle hispaania keelele, minu emakeelele. et teie kõigiga jagada siis meie töö kava, mida me oleme seni teinud, kuid olulisem on võib-olla seegi, see, et kuidas me kavatseme tegutseda järgnevatel nädalatel, selleks et tõsta see programm prioriteetide sekka, seda edasi viia ning öö, äh, oluliselt kaasa rääkida nii et kümnendal detsembril kokku tulev ülemkogu peaks siis selle programmi vastu võtma võtma vastu ka tegevuskava, seda juba järgmise eesistumise ajal, mida hakkab vedama Hispaania. nii et kümnendal juunil kaks tuhat kümme peaks siis olema paigas tegevuskava. lubage mul kõigepealt rõhutada seda, kui oluline on see sümboolne hetk see hetk on oluline Euroopa Liidu jaoks ka selles osas, et äh, me vaatame üle oma poliitilised äh, visioonid ja äh, poliitikad. me vaatame siin üle Euroopa Liidu poliitikad ning siin on olemas väga ähm, selged erinevused ähm, viiekümne aasta taguse ajaga, me räägime siin kodanike õigustest, me äh, räägime äh, põhiseadustest ja me räägime ka äh, vabadusest ja turvalisusest. et need on ähm, meie eksistentsi ühed kõige olulisemad sambad kahe nädala äh, pärast, niisiis päris varsti, jõustub Lissaboni leping ja siin on tegu tõesti ajaloolise võimalusega, ajaloolise võimalusega meie institutsionaalse arutelu lõpule viimiseks, mis on äh, väga palju äh, tööd ja pingutusi maksma läinud meile. siin on praegu käes ka aeg Ähm, mida me oleme tõesti väga hästi kasutanud ähm, selleks, et äh, saavutada meie püstitatud eesmärgid. ning see on ka äh, meie parlamendi eesmärk. Euroopa Parlament koos rahvusparlamentidega ähm, üheskoos esindab meie kodanikke ning äh, meile on oluline ka see, kuidas me saame edastada oma sõnumit ka meie kodunik, kodanikele, seda on juba ka rõhutatud ühel varasemal koosolekul, kus me kohtusid äh, kodanikuõigustega ja õigusküsimustega tegelevad komisjonid ning seal rõhutati selle eesmärgi tähtsust. räägiti ka sellest tähtsusest, mida toob endaga kaasa Stockholmi programm siin on tegu tööga, millega alustati juba aastal üheksakümmend üheksa ja seda alustati tollal Tamperes Soome eesistumise ajal. tollal loodi ka vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala. seda tööd on jätkatud ning kahe tuhande neljandal aastal tuli Den Haagi eh, programm, see kestis eh, viis aastat ning eh, Rootsi eesistuja on jällegi panustanud selle programmi jätkamisse. ning seda siis juba Lissaboni lepingu valguses. see ei tähenda mitte ainult seda, et institutsionaalne arutelu on nüüd lõpule jõudnud ja see arutelu on kestnud aastaid, vaid see tähendab ka Äh, seda, et siin rõhutatakse ka Euroopa Liidu kodanike äh, mõistet ja vabadusel, turvalisusel, õigusel rajanev ala äh, saab ka üheks Euroopa poliitikaks. niisiis saab see poliitika ka Euroopa mõõtme. ja siin me ei liigu enam esimese ja kolmanda lamb, äh, samba äh, raames, nii nagu varem, vaid nüüd on need teemad kokku toodud ühe äh, samba alla. ja ka rahvusparlamendid on kaasatud sellesse töösse, et Euroopa Liidu kodaniku mõõdet veelgi tugevdada. Lissaboni lepingus samuti rõhutatakse seda, et me toetame pluralismi, me võitleme diskrimineerimise vastu, me soovime sallivust ja eh, võrdõiguslikkust meeste ja naiste vahel. diskrimineerimist ei eh, tohi toimuda eh, ühegi nende mainitud punkti alusel. Euroopa kodanikud on Euroopa poliitikate subjektid ning äh, seetõttu on varasemast veelgi olulisem äh, töötava viljaka äh, dialoogi sisseviimine Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide vahel. ja seda just proportsionaalsust ja ka lähimuspõhimõtet silmas pidades. rahvusparlamentide, Euroopa Parlamentide, Euroopa Parlamendi vahel toimuv äh, koostöö peab äh, toetama ka vabadusel, turvalisel õigusel rääneva ala edasiarendamist. ning see peab olema ka ähm, selleks äh, oluliseks jõuks meie praeguses õigusloomeprotsessis. oluline on kõrvaldada igasugused mitmeti tõlgendavad, tõlgendatavused või siis ka arusaamatused ka äh, siin on väga oluline meie parlamentide vaheline töö ning see, äh, sellele äh, tööle on kaasa aidanud ka meie toimunud kohtumised, siis libe komisjoni kohtumine koos põhiõiguste komisjonidega, kus samuti arutati Stockholmi programmi. me oleme koos teinud äh, kolme raportööriga. Äh, põhiseaduse komisjonist oli see härra Kassini, äh, põhiõiguste komisjonist oli see härra Karliini äh, ja ja libekomisjonist olin mina ise raportööriks ning kolmekesi me oleme seda tööd teinud ning oleme välja töötanud ka resolutsiooni projekti ning see kutsub üles tõhusale tööle ja äh, rõhutab ka teisi äh, aasta, äh, viie aasta programmi punkte. kümnendal detsembril Rootsi eesistumise all võetakse see programm ka vastu Stockholmis. siin on tegu väga ambitsioonika tööprogrammiga, aga nagu öeldud siin on arvestatud kõiki Euroopa kodanike nüansse, siin on tegu põhiõigustega, samuti kodanike õigusega vabale liikumisele, samuti mis puudutab välispiire, rännet, justiitskoostööga tsiviilõiguse valdkonnas rõhutatud on siin ka seda, kui oluline on meie majanduste tugevdamine, kui oluline on ka meie tööhõive ja tööturu tugevdamine ning ka õiguse loomine äh, tööhõive valdkonnas, samuti ka äh, justiitskoostöö äh, karistusseadustiku raames. kui oluline on siin ka oluline vastu astuda rahapesule, organiseeritud kuritegevusele ja oluline on ka võit-, terrorismivastane võitlus. kõik need ohud äh, nõuavad meie ühist äh, pingutust. selliste äh, ohtude vastu ei saa võidelda üksinda, siin on vaja ühist pingutust ja siin on oluline ka mõistlik dialoog meie õigusloojate vahel ja seetõttu ma leian, et ähm, peatselt jõustuv Euroopa põhiõiguste harta on samuti väga oluline äh, fakt. see ei puuduta mitte ainult Euroopa äh, kodaniku mõistet, vaid äh, see puudutab ka Lissaboni lepingut, mis Äh, mis kutsub üles Euroopa Liitu ratifitseerima äh, inimõiguste äh, konventsiooni, et selle läbi saaks, et selle läbi muutuksid kohustuslikud ka konventsioonist tulenevad õigused. see on äärmiselt oluline hetk Euroopa ajaloos. ja seetõttu me oleme asunud teele, ehm, kus me peame kindlasti veel väga palju tõkkeid ja takistusi ületama, kuid arvestades, mida me oleme viimase kümne aastaga saavutanud sellest ajast peale, kui Tamperes eh, dokument vastu võeti, siis me teame, et me peame veel eh, eh, väga palju tegema selle programmi rakendamiseks. siin on väga olulised raamotsused, veel vaja vastu võtta äh, Euroopa seadusandluse jaoks. tekkinud on uus äh, väga kompleksne ähm, äh, pilt kõikidest nendest dokumentidest, nii et me peame oma seadusandlusega nii-öelda lissaboniseerima. ma tänan kõiki, kes on panustanud oma tööga selle programmi kujundamisse ja ka selle rakendamisse ning ma olen kindel, et Stockholmi programmi rakenduskava Hispaania eesistumise ajal äh, kümnendal juunil kaks tuhat kümme äh, saab olema taaskord üheks oluliseks hetkeks äh, sellel teel, mida me peame üheskoos sammuma. Euroopa kodanikud vaatavad meie poole, on, nad on ka andnud meile oma usalduse ja me peame ka nende lootusi täitma, nende ootusi eh, täitma. kui Lissaboni leping eh, eh, jõustub, siis me peame oma tööd kindlasti tõhustamatult edasi viima ja kindlasti ma soovin oma töösse kaasata kõik need ideed, mis tulenevad tänasest koosolekust. suur tänu! ja nüüd ma tahaksin anda sõna härra Toomas Potstromile, kes on Riksdagi liige sõna on teil ning palun siis sissejuhatavad märkused teie poolt. suur aitäh. lugupeetud kolleegid, mul on väga hea meel, et ma sain täna tulla Brüsselisse ja et ma saan osaleda sellel ühisel parlamentide koosolekul. selle eh, koosoleku pealkirjaks on kodanike Euroopa Euroopa ehitamine kodanike jaoks ja ma leian, et selline kohtumine on äärmiselt oluline, kus me saame üheskoos arutada nende äh, põhiküsimuste üle. ja ma usun, et äh, sellest koosolekust lähtub ka edasiviiv jõud. meil on vaja laiaulatuslikku koostööd rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel, sest rahvusparlamentidel on äärmiselt oluline roll mängida selles osas, äh, mis puudutab Äh, seadusandluse loomist äh, äh, meie riikidele. peatselt jõustub Lissaboni leping ning see tähendab seda, et rahvusparlamentide roll Euroopa Liidus tugevneb. rahvusparlamendid peavad aktiivselt panustama selles, et Euroopa Liit saaks hästi töötada. see puudutab ka justiits- ja sisepoliitika valdkonda nii Euroopa Parlament kui ka rahvusparlamendid saavad rohkem mõju avaldada nendele meetmetele, mis äh, tuleb võtta. rahvusparlamentide äh, mõju tugevneb ning see on äärmiselt oluline, eriti kui me vaatame ka äh, siin seda demokraatia vaatevinklist. oma poliitika valdkondades oleme me näinud oma töö süvenemist viimastel aastatel ning äh, me näeme seda mitmetes vald-, valdkondades. kui me vaatame äh, seda, et äh, koostöö on äärmiselt oluline, ülepiiriline koostöö on oluline näiteks rahvusvahelise kuritegevuse vastu võitlemiseks. samuti on oluline koostöö politsei vahel ja ka justiitsorganite vahel. see kergendab tegelikult meie tööd. see koostöö on panustanud ka sellesse, et äh, me oleme ka äh, paremini saanud ähm, astuda vastu äh, terrorismi vastu me oleme nüüd tegelemas Stockholmi programmiga ning ma arvan, et me oleme kõik ühel nõul, et kui me räägime kuritegevuse vastasest võitlusest, siis me teame, et meetmed tuleb võtta sellisel moel, et õigustega arvestatakse. ja Euroopa Parlament ja ka rahvusparlamendid äh, käsitlevad seda kui ühte äh, keskse küsimusena tulevikus. meie parlamendisaadikud äh, peame pidama ühendust oma kodanikega ning me peame ka õigustama meile pandud ähm, usaldust. oluline on see, et Stockholmi programm arvatavasti nüüd detsembris vastu võetakse ja kui see vastu võetakse, siis see eeldab ka äh, paljude konkreetsete sammude võtmist. ja need on ka selles programmis äh, mainitud. Need meetmed äh, puudutavad siis kuritegevuse vastaseid meetmeid, aga ka õiguskindluse tugevdamist oluline on ka eh, pikaajaliste ja jätkusuutlike lahenduste saavutamine. ma loodan, et eh, meie arutelu täna toob välja väga palju huvitavaid ideid nii siin kui ka siis eh, töörühmades. suur tänu! ja härra Puusek saab nüüd sõna koosoleku juhtimiseks uh,. Well, uh, suur aitäh kolleegidele, see on arutelu täna. me alles alustame ja ma tahaksin veel kord öelda, sest te juba tõenäoliselt teate, kuidas see toimub, meie reeglid siis aruteluks. kõigepealt äh, parlamentide liikmed, kes tahavad äh, arutelus osaleda, peavad täitma vormi, kus nad siis paluvad äh, sõna. see kollane paber, te peate selle ära täitma, selleks et sõna saada. see ja anti teile delegatsioonidele ning ning äh, selle kollase paberi järgi me saame, või sekretäriaat valmistab ette siis kõnelejate nimekirja. mis on reeglid? neli punkti. kõnelejate järjekord. kaks äh, Rahvusparlamendist, üks Euroopa Parlamendist. me me tahame, et meie rahvusparlamentide kolleegid saaksid rohkem sõna. kõneaeg kolm minut igale äh, inimesele. Te näete ka minuteid siis ekraanil. see on selline nii-öelda sinise kaardi protseduur, see on üsna uus protseduur, parlament ma-, maksimaalselt kolmkümmend sekundit igale küsimusele, kui te peate esitama küsimuse, kui te tunnete, et te tahate esitada kõne, kõnelejale, ükskõik millisele kõneleja küsimuse tema kõne ajal, siis te peate näitama või tõstma üles selle sinise kaardi, teil on võimalus kolmkümmend sekundit esitada küsimus. ja sa, ja vastus on ka samuti kolmkümmend sekundit. nii et kolmkümmend sekundit äh, saab ka kõnelejad vastata. Äh, meie mõlemad äh, kaasjuhatajad äh, otsustame, kas on võimalik äh, äh, jätkata selle sinise kaardi protseduuriga. kui tekib liiga palju küsimusi, siis ei ole enam võimalik, sest me tahaksime ju ikkagi jõuda oma kõnelejate nimekirja lõpuni. sest igaüks võib tõsta selle sinise kaardi, kes siin saalis istub täna. nii et aeg-ajalt me peame lõpetama selle, kui tekib liiga palju küsimusi. see on meie reegel ja see on meie võimalus, kui me istume siin juhat-, juhtimas seda kool-, koosolekut. mul on kaks kollast paberit siin ja esimene kõneleja on proua Karin Jonker. parem, ta on siis äh, Hollandist, madalamadest pärit. ja te ei pea oma äh, kohta vahetama, palun, oma kohalt ma tahaksin tänada nii Euroopa Parlamenti kui Rootsi Riksdagi, et Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee esindajate kutsumisest siia. samuti tahaksime tänada ka meie endist kolleegi. suur aitäh, et me saame osaleda siin koosolekul ning anda ka panuse Stockholmi programmi viimistlemisele. Stockholmi programmi mõju ei ole tunda mitte ainult kahekümne seitsmes Euroopa Liidu liikmesriigis, aga ka see oleks ka nagu kivi visatud vaiksesse vette ning mõjutab kõiki neljakümmet seitset liikmesriiki siis Euroopa Nõukogus. see viib edasi mitmeid äh, võtmeküsimusi, millega meie parlamentaarse assamblees oleme töötanud. meie töö võetakse arvesse ning on oluline, et me ei dubleeriks oma tööd. mul on hea meel öelda, et see programm, äh, mis meie ees seisab, juba siin on näha, et meie tööd on arvestatud. Äh, palju suuremat äh, tunnustust siis on vaja ning nii poliitiline kui seiretöö, mida me teeme. parlamentaarse assamblee töö tuleb tunnustada ka selles kontekstis, kui me räägime Euroopa Parlamendi ja Rahvusparlamendi vahelises koostöös ning selleks, et olla konkreetne, on mul eraldi paberil äh, siis ettepanekud muutmiseks Stockholmi programmi. see on Euroopa Nõukogu peadirektoraadi, peadire-, inimõiguste ja põhiõiguste peadirektori poolt. muudatused, mida ma esitan, äh, võib grupeerida äh, üldiselt kolme gruppi, esimene kategooria on siis muudatused, mis vajavad äh, kinnitamist, et Euroopa Nõukogu töö ning standardeid võetakse arvesse. et ka Euroopa Inimõiguste Kohtu töö võetakse arvesse. teine kategooria on see, et et liige, et õigusinstrumendid, kui me räägime ka siis laste pornograafiast, kui me räägime laste ekspluateerimisest, ka see, see töö, mida me oleme teinud, et ka seda võetakse arvesse ning on vajalik Euroopa Liidu äh, kaubitsemise koordinaatori koht luuakse ning ja veelgi enam et on vajalikud seiremehhanismid selle konventsiooni alusel. samuti te esitame selle, et liikmesriigid peaksid alla kirjutama Euroopa Nõukogu konventsiooni laste seksuaalse ahistamise äh, vastasest võistlusest. migratsioon ja asüülitaotlus ma, minu viimane punkt, ma tahaksin tõstatada küsimuse, et meie, me oleme mures selles, et Stockholmi programmi äh, keskendutakse äh, küll sellele me-, mehhanismile, kuid äh, vähe inimestele. suur aitäh! väga, mul on väga kahju. alguses see meie minutilugeja ei töötanud, kuid äh, meil oli väike tehniline probleem. järgmine kõneleja, suur aitäh. järgmine kõneleja on Villima Lekenek, Leedu parlamendis kolm minutit, palun. Pone Švedijos Riksdago pirmininke, pone Ježi Buzek, Euroopas Parlamento pirmininke. Soome Riksdagi president, Euroopa Parlamendi president, härra Buzek kakskümmend aastat tagasi, kui Berliini müür langes, ei kujutanud me ette, et üks kõige olulisemaid Euroopa Liidu institutsioone, Euroopa Parlament, et juha, juha, juhatab inimene meie piirkonnas, see on ime, mis on äh, juhtunud äh, väga lühikese aja jooksul. eriti, kui me võrdleme neid kahte te-, kümnendit sadade aastatega mis oli, mis, kus paljud Euroopa rahvad pidi elama orjuses. nüüd me oleme edasi liikunud äh, Stockholmi programmini. me saame tervitada fakti, et selle programmi alusel on meil võimalus kindlustada ja kinnitada äh, äh, ja tegeleda siis totalitaarse režiimi poolt toime pandud kuritegudega Euroopa Parlament peab äh, toetama meie jõupingutusi. kolleegid, Euroopa Liit ühendab paljusid erinevaid rahvusi, kellel on erinevad ajaloolised kogemused, erineva minevik. ja seetõttu on äh, võib-olla asjad meie silmis erinevad. Äh, mitmed Euroopa riigid on äh, tunda saanud totalitaarset režiimi. Need olid erinevad, kuid see ei tähenda, et me, et me ei saa olla ühendatud võitlemaks äh, totalitaarsuse kui sellisega. sest total-, totalitaarsed valitsejad ei äh, austanud inimõigusid äh,, alandasid inimesi, meetmed, mida nad kasutasid, olid samuti sarnased äh, piinamine, mõrvad ja muud. nii et selleks, et kindlustada äh, põhiõiguste ja vabaduste kaitset, ma arvan, et me peame äh, looma ühise arvamuse nende kuritegude vastu. Äh, silmas pidades mittediskrimineerimist. ma tahaksin jagada teiega mõnesid, mõndasid oma kogemusi ma juhatan äh, Leedu delegatsiooni OSCE-s e ja eelmisel aastal võeti Vilniuses äh, vastu väga oluline dokument, Vilniuse deklaratsioon, mis mõistis hukka totalitaarsed kuriteod. kolmsada kakskümmend viis esindajat kes äh, kirjutasid sellele alla ainult kaheksa neist hääletasid äh, selle, selle deklaratsiooni vastu. me usume, et me tegime õige sammu ja Vene presidendi härra Medvedjevi sõnad, kus ta mõistis äh, hukka selgesõnaliselt äh, Stalini kuriteod äh, on, annab meile lootust. head kolleegid, palun pidage ajapiirist kinni, sest me tahaksime, et meie diskussioon äh, läheks sujuvalt. härra Carlos Coelho, Euroopa Parlamendi liige, kolm minutit, palun. suur tänu Stockholmi programm, millest me ka täna pärastlõunal räägime ja millele me eh, detailsemalt hakkame lähenema töögruppides, on väga oluline samm turumajanduselt kodanike Euroopani. mul on väga hea meel, et me täna räägime Stockholmi programmist. me peaksime rõhutama selles avakohtumises või sellel avakohtumisel kolmesse. Euroopa Parlament on üles näidanud vastutustunnet kui äh, ta nõustus nõukoguga, et koostöömenetlus aitab kiirendada õigusloomeprotsesse. tegelikult oli, äh, olid äh, süüdistused selles osas, et nimetatud menetlus aeglustab protsesse alusetud, sellepärast et ühehäälse äh, heakskiidunõue tegelikult aeglustas protsesse nüüd saavad koostööd teha ka rahvusparlamendid, neil on järelevalve funktsioon vastavalt lähimuspõhimõttele ja nad on saanud palju rohkem pädevust kui varem. aga me ei saa ainult rääkida kodanike Euroopast, me peame nüüd ka selle tegelikkuseks tegema. kui me räägime seaduste vastuvõtmisest, siis me ei saa kuidagi takerduda selles protsessis, kindlasti on tõhusust võimalik veelgi parandada meie töös, piirikontroll, Schengeni uu-, lepingu uus põlvkond, me oleme kõigis nendes küsimustes ähm, maha jäänud. meil peaks olema uus asjakohane viisasüsteem Euroopas. me soovime, et Euroopal oleks oma asüüli- ja immigratsioonipoliitika ja jällegi oleme me selles osas maha jäänud. me peame veel mitmed katsumused läbi tegema kui me ei suuda seda teha, siis kodanike Euroopa tõeks ka ei saa. järgmisena palun Camille Dieu Belgiast. härra president, kallid kolleegid, paljud lõuna poolt pärit Äh, kodanikud, kes püüavad Euroopa Liitu tulla, riskivad oma eluga igal aastal, nad peavad äh, seadust rikkuma, salaja piiri ületama. Äh, Belgia prantsuskeelsed sotsialistid arvavad, et praegune immigratsioonipoliitika ei ole rahuldav olema ning me ei olnud ning Äh, tagasipöördumise äh, direktiiv kahe tuhande kaheksanda aasta juunist ei ole samuti oma äh, eesmärgi täitnud. me sooviksime, et ka, ka mujalt päritud kodanikke inimväärikalt koheldaks ja et hinnataks ka eh, majanduslikel kaalutlustel immigratsioonivoole. väga tähtis on see, et need inimesed, kes siia tahaksid tulla, saaksid pigem oma riigis inimväärikat elu elada. seetõttu peame tugevdama eelkõige arengupoliitikat, eh, seda arvata, arvatakse Belgias, mm, isegi kui me suudame ähm, pagulastaotlejate mm, äh, arvu vähendada, peame me arvestama siiski, et on vaja varjupaika anda, kui taotlused on põhjendatud. Äh, me peame tegema seda, respekteerides Genfi konventsioone aga me peame mõtlema ka sellele, mis juhtub kord äh, nii-öelda kliimapõgenikega. Äh, immigratsiooni võimalus äh, ei peaks olema ainult kõige haritumatele ähm, kättesaadav, see võimaldab pi-, pi-, või see tekitab pigem ajude väljavoolu ja nüüd selleks, et sotsiaalset dumpingut vähendada, on vaja tagada võrdne kohtlemine nii Euroopa kui ka väljaspoolt tulnud töötajatele. sotsiaaltingimused võrdsed, palla, palgad võrdsed ja tuleb respekteerida inimeste soovi elada koos oma perekonnaga. me tahaksime näha, et Stockholmi programmil oleks ka selline inim-, väärne nägu. suur tänu ja nüüd äh, proua Eva Keškovska Poola seimist. härra president, austatud parlamendiliikmed, Stockholmi programm, mille pärast me siia ka täna oleme kogunenud, püüab vabadusel, turvalisul, turvalisusel ja õigusel rajanevat kodanike Euroopat luua, kõik need põhimõtted on meie ühiskonnale tähtsad, me teame, millised on Ida-Euroopat puudutavate otsuste ja muudatuste tähtsus, kaks, eelmisel nädalal äh, tähistasime me kahekümne aasta möödumist Ida-Euroopa vabanemisest. paljudele riikidele Euroopas ei ole vabadus midagi iseenesestmõistetavat olnud. ja nüüd, kui räägitakse kolmest nii olulisest elemendist, vabadusest, turvalisusest ja õigusest, siis peame mõtlema, kuidas neid põhimõtteid ka igapäevaelus rakendada, nii et Euroopa kodanikud saaksid nendel kolmel väärtusel põhinevast, põhineval alal ka elada. Stockholmi programm tugineb Haagi ja Tampere mm, programmidele. Euroopa kodanikud soovivad vabalt liikuda, töötada, kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest. mõelgem selle peale, kui, kuidas keskajal said üliõpilased ühest ülikoolist teise liikuda, ehm, tundes ennast Euroopa kodanikena mul on väga hea meel, et Euroopa on ära tundnud needsamad tendentsid ja soovib institutsioonide töö kaudu vastata kodanike vajadustele, tõstes just need vajadused kilbile ja aidates kaasa Euroopa integratsioonile. vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala on see ala, kus respekteeritakse kodanikuõigusi ja kus kodanikel on ka usaldus Euroopa Liidu institutsioonide vastu Euroopa liikmesriikides, aga viiakse ellu neid programme, mis on Euroopa Liidu institutsioonides vastu võetud, seetõttu on väga tähtis teineteise mõistmine koostööl, koostööga liikmesriikide vahel, et Stockholmi programmi rakendada. eraelu kaitse, võimalus aluslepingute vabadusi ähm, nautida ei tohiks olla turvalisuse põhimõttele vastukäivad. seetõttu on vaja leida ühine alus turvalisuse tagamiseks, aga ka eraelu kaitseks. usun, et Euro-, eh, Stockholmi programm toob Euroopa kodanikele lähemale. suur tänu ja järgmine kõneleja minu nimekirjas on Euroopa Parlamendi liige härra Brons suur tänu, härra president. täna pärastlõunal on väga palju räägitud ühistest väärtustest, aga Euroopa Parlament muidugi ehm, kajastab eh, väga palju erinevaid väärtusi, eh, kuna ta koosneb väga paljudest erinevatest kodanikest. ma tahaksin öelda, et eh, praegu ei räägita Vaba Parlamenti Äh, sõnadega, vaid pigem demokraatliku tsentralismi nõukogu, Nõukogude Liidust äh, traditsioonide järgi. ma arvan, et äh, ühiste väärtuste pealesurumine, tuues eeltingimuseks ühise, need ühised väärtused on, takistab debatis sügavuti minemast ja vaba mõttevahetust ettekirjutused on vaba debati eh, surm ja dem-, demokraatia surm lõpuks. see vabadus, mis peaks kõige, kõikide vabaduste, eh, kõikidele vabadustele eelnema, on sõnavabadus me oleme näinud totalitaarseid režiime minevikus äh, Eh, kus seda vabadust ei ole rakendatud, aga seda on juhtunud ka Euroopa Liidu liikmesriikides. suur tänu sõnavõtu eest. ja nüüd anname sõna Hispaania esindajale suur tänu, lubage mul ennast tutvustada. ma olen Hispaania parlamendi õiguskomisjoni esimees Alvaro Cuesta. ja tahtsin alustada rõhutades seda, et pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist on meile avanenud suured võimalused vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala tugevdamiseks Euroopas. see on väga tähtis, sest just selle kaudu on võimalik Euroopas kodaniku kõige tähtsamale kohale tõsta. praegu võitleme me majanduskriisiga, see on seetõttu oluline ja kolmandaks muide, see on terroristide ja organiseeritud kuritegevusele väga-väga halb uudis. samuti tahtsin välja tuua Stockholmi programmi komisjoni tähtsuse äh, siin Euroopa Parlamendis ja teistes institutsioonides. meie oleme toetanud mitmeid küsimusi, mida lähiaastatel soovitakse tõstatada võtmeprioriteetideks peaks olema see, et Stockholmi programmi tegevuskava arendataks, järgmiseks on tähtis, et me liiguksime edasi ka äh, vastastikuse tunnustamise põhimõttega, harmoneerides kriminaalõigust ning tagades kohtualuste õigused, me tahaksime ka, et Euroopas tagataks parem kohtlemine kuriteo ohvritele. vabaduse turvalise õiguse alast ei tohi ära unustada ka äh, kuriteo ohvreid. Euroopa nüüd Lissaboni lepingu kaudu saab ühineda Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, mis aitab kaitsta eelkõige kõige haavatavamaid elanikkonnagruppe, soolise diskrimineerimise ohvreid, väärkohtlemise ohvreid. seega oleks meil vaja e, kohtukoostööd tõhustada ja võib-olla ka Euroopa prokuröri amet luua arendada elektroonilist suhtlemist selles valdkonnas ja täiustada tsiviilõigust ja perekonnaõigust. vabaduse, turvalisuse ja õiguse ala on hea uudis kodanikele ja halb uudis organiseeritud kuritegevusele. suur tänu! ja nüüd anname sõna Rootsi parlamendi esindajale Leena Olsenile, palun! suur tänu. lugupeetud parlamendisaadikud. mina sooviksin rääkida Stockholmi programmist. see programm on hädavajalik ning see on ka väga tõhus viis selleks, et võidelda kuritegevuse ja ka organiseeritud kuritegevuse vastu. selles programmis on väga erinevaid aspekte, millega tuleb arvestada ning äh, Rootsi parlamendis me oleme kuulnud väga erinevaid arvamusi selle äh, programmi vastu. Äh, vasakpoolsed on esitanud väga palju erinevaid ettepanekuid ning nemad tõesti soovivad, et Stockholmi programm saaks olema edukas. ma olen nõus nendega, kes siin juba rääkisid Äh, asüülipoliitikast ja illegaalsest sisserändest, nii nagu Belgia esindaja seda tegi. ka meie soovime, et võetaks eelkõige selliseid meetmeid, mis äh, lõpetaksid laste ja naiste seksuaalse kuritarvitamise. Rootsi parlamendis on juba vastu võetud terve rida äh, seadusakte, mis on äh, keskendunud just sellele temaatikale. kuid äh, me peame ka arvestama inimõigustega ning äh, see, sellel on ka oma osa Stockholmi programmis. on ka seadusi, mis on seotud homoseksuaalide diskrimineerimisega. me usume, et tuleb võtta vastu ka selliseid seaduseid, ja see on ka hädavajalik, et ähm, vastavad diskrimineerimisvastased seadused ka Stockholmi programmi raames vastu võetaks. samuti, mis puudutab äh, isiku äh, samuti, mis puudutab isiku äh, terviklikkust, äh, siis see on ka üks oluline teema Stockholmi programmi raames, samuti me oleme Rootsi äh, Rootsis juba võtnud äh, meetmeid selleks, et isiku terviklikkust kaitsta. nüüd, mis puudutab põgenikepoliitikat. Ähm, oluline on see, et Euroopas peetaks kinni asüüliõigusest, inimesi ei saa sundida ähm, inimkaubitsejate kätesse selleks, et nad saaksid äh, parema elu. me peame äh, põgenike puhul väga rangelt järgima äh, olemasolevaid seadusi. suur tänu ja ma annaksin nüüd juhatuse, juhatamise üle oma kolleegile härra Vesterbergile ja sõna on teil. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Morten Messerschmidt, kes on Euroopa Parlamendi liige, palun. suur tänu, härra Äh, esimees, suur tänu, et ma saan kõneleda siin koosolekul. kõik see kõneldu kõlab väga kenasti, kui me räägime Euroopa ülesehitamisest äh, ja et see ülesehitus peaks äh, rajanema kodanikel, nende soovil, me soovime siin rohkem vabadust, turvalisust ja õigust, et need on kõik sellised teemad, millega ennast Euroopa institutsioonides meelelt ehitakse kuid tegelikult äh, on siin väga suur puudus, selle, sest ühelt poolt ma loen, et aastal äh, kaks tuhat seitse oli meil kuussada äh, terrorirünnaku katsetust. ja samas ma loen, et piirikontrolli on vähendatud. nii et see tähendab seda, et meil on täiesti kontrollimatu välispiir Ida-Euroopas, mida absoluutselt ei valvata, sealt tulevad üle nii lõhkeained, relvad, narkootikumid ja sealt siis Kreeka kaudu näiteks tulevad kõik see, kõik need salakaubad äh, Soome või Taani. kas selline olukord peaks tõesti siis meie kodanike turvalisustunnet suurendama? kogu Euroopa Liidu süsteem paistab, et rajaneb hoopis teistsugusel tegelikkusel kui see, millega kodanikud peavad eh, päev-päevalt rinda pistma. me peame vaatama ka, milline on tegelikkus sisserände puhul. see ei ole kindlasti selline, nagu siin ilusates kõnedes mainiti. sest mis tuleb siin komisjoni poolt ja, ja kohtu poolt, siin nõutakse, et poliitikaid tuleb muuta kui ma räägin oma valijatega, siis äh, ei öelda seda, et Euroopas vajatakse rohkem solidaarsust. see, mida mina kuulen, on see, et küsitakse, kuidas sakslased, taanlased, rootslased tõesti saavad edasi elada ühises ruumis, mis on nii suureks muutunud, kus on esindatud äh, kõik erinevad religioonid, näiteks ka islam. ja samas äh, muretsetakse suureneva rassismi pärast äh, meie riikides. ja kui vaadata seda poliitikat, mida ajavad Euroopa liikmesriikides sotsialistlikud, konservatiivsed, teised valitsused, siis öeldakse, et, et et siin on tegu rassismiga ja samas üldsegi ei arvestata meie kodanike tegeliku murega. me soovime sellist Euroopat, mis on, mis rajaneb õigusel ja turvalisusel, kuid me peame siiski kuulama, mida meie kodanikud ütlevad, siin praegu juhtub hoopis teistsugune asi. suur tänu ja nüüd saab Tšehhi senati liige sõna proua Kjaduškova, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad, austatud parlamendisaadikud mul on olnud võimalus osaleda üsna mitmel rahvusparlamentide ja Euroopa Parlamendi ühiskonverentsil siin Brüsselis. enamus nendest konverentsidest on seni keskendunud institu-, institutsionaalsetele reformidele. ja mul on väga hea meel, et täna pole enam vaja rääkida institutsionaalsetest reformidest, vaid et saame keskenduda inimestele, turvalisusele ja õiglusele seda kõike tänu sellele, et Lissaboni lepingu ratifitseerimisprotsess on lõpule jõudnud. ma tahaksin tänada kõiki teisi liikmesriike nende poolt osutatud toetuse eest nendele Tšehhi Vabariigis, kes, kelle eesmärgiks oli Lissaboni lepingu kiire ratifitseerimine. me püüdlesime selle eesmärgi poole, kuivõrd me tahtsime täies mahus keskenduda siis edasi nendele probleemidele, mis meie kodanikele südamelähedased on. ja ma olen täiesti veendunud, et õiglusel ja turvalisusel põhinev ala on ülioluline selles kontekstis. ja sama ülioluline on seega ka Stockholmi programm. oli teisi kõnelejaid, kes rääkisid pikast teest, mis seisab meil ees ja sellest pikast protsessist, mis tuleb läbi käia ja tõesti, ma arvan, et äh, meil saab ees olema väga palju tõkestusi seoses õigussüsteemide erinevusega liikmesriigiti, kuid äh, nendest tõketest ülesaamiseks on meil palju erinevaid instrumente. üheks selliseks instrumendiks on kindlasti Äh, sellised parlamentaarsed ühiskomisjonid, aga ka äh, parlamentide esimeeste kohtumised, COSAC-i kohtumised, mis tänaseks on toimunud juba kakskümmend aastat. täna me tähistamegi COSAC-i kahekümnendat aastapäeva just ja tuleb tunda rõõmu, et see kooslus on väga tõhusat tööd teinud. ühtlasi ma arvan, et tuleks avada ka arutelu selle kohta, seda, et neonatsionalism on pead tõstmas ja et rassism on levimas, levimas, vabandust, paljudes riikides. see on kahjuks otseselt seotud narkootikumide, rahapesu ja organiseeritud kuritegevuse problemaatikaga. ma tean, et see on üks äh, väga raske probleem, kuid kui me sellega ei tegele, siis me ei saa ka pakkuda oma kodanikele ohutut Euroopat. suur tänu! suur tänu, ütleb äh, härra president äh, ja sõna saab äh, järgmisena Hispaania nimel Hispaania saadik. suur tänu, härra president Euroopa integratsiooniprotsess on kõikidele Euroopa kodanikele palju hüvesid kaasa toonud. eriti minu vaatevinklist vaadates, olles Hispaania esindaja, kuid see on tõstatanud ka väga palju kõhklusi. Euroopa integratsiooniprotsess on aga toonud ka turvalisuse osas kaasa teatava defitsiidi. põhjus on selleks, et eemaldatud on piirid. piirid on kadunud ka kurjategijate jaoks ja mõneti tuleb äh, politseiüksuste ja kohtunike süsteemides need tõkked tahes üles panna. kümme aastat on möödunud Tampere protsessist ning politseikoostöö ja justiitskoostöö osas on palju tõkkeid eemaldatud, kuid väga pikk on tee, mis meil seisab ees. eriti, kui me räägime justiitskoostööst politseijõud, sealhulgas ka kahepoolsel tasandil, on juba vahetamas informatsiooni suhteliselt regulaarselt, kuid kui tegemist on kriminaalkohtu kaasustega, siis on väga raske koostööd tagada. Euroopa Liidu tuleviku seisukohtadest on väga oluline see, et me saaksime tõhusalt kaitsta oma kodanike turvalisust vastasel juhul nad tõstetavad meie legitiimsuse küsimärgi alla, kui me ei suuda sellistele väljakutsetele nagu julgeolek ja organiseeritud kuritegevusega võitlemine vastu seista. nii et ma tahaksin öelda, et see parlamentaarne fraktsioon, mida esindan mina, aga mida toetavad ka teised fraktsioonid Hispaanias, et me toetame Stockholmi programmi, kuid samas ma arvan, me peaksime olema ambitsioonikamad ja ma ei räägi siin mitte ainult äh, seatud eesmärkide laiendamisest, kuid me peame olema nõudlikumad nende eesmärkide täitmise osas, mida me oleme oma päevakorda tõstnud. täna räägime me ju asjadest, millest me oleme rääkinud juba väga kaua ja väga paljud asjad on seni jäänud lahendamata. seega see parlamentaarne järelevalve, mida korraldatakse nii siin parlamendis kui ka rahvusparlamentides, peaks olema märksa nõudlikum ja nõudma, et valitsused äh, seaksid paika sellise tegevuskava, mis tõesti äh, aitab tagada meie kodanike julgeoleku ja turvalisuse, see on ju üks meie kodanike peamistest prioriteetidest. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Theresa Jimenez äh, Petseril Euroopa Parlamendi nimel, palun. tere pärastlõunat, daamid ja härrid, härrad, härra president ma tahaksin öelda, et äh, minu meelest ei olegi paremat kohta kui Euroopa Parlamendi täiskogus rääkida terroriohvritest. me oleme täna rääkinud Stockholmi programmist, mis keskendub äh, just nimelt õiglusele, turvalisusele ja vabadusele ja minu meelest need äh, kolm sõna on need, millele terroriohvrid üsna tihti viitavad ja seda nad alati nõuavad. ja ütlevad, et ilma turvalisuseta ei ole vabadust ja vabadust ei ole ilma õigluseta. härra Coelho ütles hetk tagasi, et julgeolek on vabaduse jaoks ülioluline ja me ei peaks seda pelgama ma ei ole siin parlamendis olnud küll väga kaua, kuid ma olen juba näinud, et terrorismiga kaasneb teatav hirm. esiteks me terrorismist eriti midagi ei tea ja tegelikult ma ei saa aru, miks, sest et see problemaatika on ju nii terav. kahjuks me praegu kannatame rängalt Hispaanias selle all, aga näiteks ka Itaalia ja Prantsusmaa, Iirimaa on kannatanud terrorirünnakute all. ja me oleme kõik potentsiaalsed terrori ohvrid nii et me ei peaks mingisuguseid eelarvamusi külvama terrori osas, me peame olema ausad, rääkides terroriohvrite õigustest. me ei peaks kartma, et kogu see tegevus õõnestaks kuidagi kodanikuvabadusi või inimõigusi, ma istun ise äh, meie vastavasisuses komisjonis ja tegelikult äh, keegi pole seni rääkinud terroriohvrite õigu-, õigustest, räägitakse igast igaühe teise õigustest, aga mitte nende inimeste õigustest. nii et ma kutsuksin üles kahtekümmet seitset liikmesriiki üles näitama solidaarsust, et need, kes täna nii palju ei kannata, aitaksid Hispaaniat ja annaksid abikäe terroriohvritele, tuleksid nende nõudmistele vastu oluline on tagada harmoneeritus, Lissaboni lepingu jõustumisega tuleb ühtlustada seadusandlust ka selles osas, kuidas defineeritakse te-, terrori ohvreid. igas liikmesriigis on see definitsioon erinev ja minu meelest peaks paika panema ka terrori ohvrite Euroopa harta. ja Stockholmi programmiga astuksime me esimese sammu selles suunas. suur tänu ja kuivõrd meil on kõnelejaid nii palju, sulgeme praegu kõnelejate nimekirja sest et kell seitseteist null null tahaksime juba alustada tööd töögruppides ja kärbime ühtlasi ka kõneaega kahele minutile, kaks minutit kõneleja kohta, ma vabandan, kuid kui me tõesti tahame kella viieks valmis saada, siis, siis nii tuleb teha. ja nüüd äh, Küprose esindajate koja liige härra Kokoma, proua Kokoma. suur tänu, härra president Rootsi eesistuja poolt loodud Stockholmi programm aastateks kaks tuhat kümme, kaks tuhat neliteist tõstatab küsimusi, mis on puudutatud äh, julgeoleku ja turvalisuse ja üksikisiku vabadustega. minu seisukoht äh, ühenduse erinevate poliitikate osas on järgmine ma olen äh, nimelt äh, siseasjade komisjoni liige Küprose esindajate kojas. ma ei leia, et Euroopa annaks praegu õigeid vastuseid probleemidele, mis äh, leid-, mis esinevad selles valdkonnas, ei ole meil vaja sellist Euroopa-ülest politseiüksust, millel oleks pädevused mitte ainult tegutseda organiseeritud kuritegevusega vaid teiste teemadega ka. andmete kogumine näiteks, biomeetrilised andmed, kogu, kõik need andmed, mis äh, Schengeni kokkuleppe teise põlvkonna alla äh, kuuluvad äh, salvestamisele kõik need meetmed on väga sarnased sellele, mida Ameerika Ühendriigid juurutasid pärast üheteistkümnenda septembri sündmuseid aastal kaks tuhat üks ja sellel on samasugused tagajärjed inimeste õigustele ja vabadustele, nii nagu Ameerikas. meil läks Euroopas väga kaua aega oma vabaduste välja võitlemiseks, kui nüüd võetakse neid meilt ära, kuivõrd väidetavalt äh, liigub ringi äh, mingi vaenlane, keda me tegelikult keegi isegi pole näinud. terrorivastase võitluse nimel võideldakse tegelikult sõnavabaduste, sõnavabaduse vastu ja teisedki vabadused Äh, vaikselt äh, kaovad Euroopas. me räägime siin radikaliseerumisest ja tundub, et Euroopa Liit kavatseb äh, kiirradikaliseeruda oma poliitikatega. rünnakud Iraagis ning Jugoslaavia sõda, kõik näited, mida Euroopa on kasutanud oma tegevuse õigustamiseks, kuid minu meelest tuleb selline asi lõpetada ja kõneleja küsib, kas ega tal ometigi ei ole tõesti ainult kaks minutit. aga president ütleb, et jah, ja annab sõna Tšehhi senati liikmele härra Sevtšikile. suur tänu, härra esimees. lubage mul kõigepealt tänada teid teie töö eest e, ja eesistuja töö eest, e, mille tipptulemuseks on Lissaboni lepingu ratifitseerimine see oli kõige parem lähenemine, mis te võtlesite ja Euroopa kodanike jaoks siis häid uudiseid seoses Lissaboni lepinguga jagada. ütlesid tänusõnad ka, tervitussõnad ka härra Puusekile. Euroopa Parlamendi presidendiks saamine ei ole sugugi mitte väike asi. nii et õnnitlused. Tšehhi senati otsused seoses Stockholmi programmiga tulevad arutelule homme meie kolleeg härra Gruulich keskendub sellele, kuid täna lubage mul keskenduda ettepanekule, mille on teinud Euroopa Parlament. punktis kolmteist räägitakse Europoli, Eurojusti, Euro ja Frontexi äh, tegevusest. see on kõik väga oluline ja muidugi nende institutsioonide tegevus peaks olema Rahvusparlamendi kontrolli all samuti. Tšehhi eesistumise ajal Prahas toimunud kohtumisel meile seda lubati ja ma olen täiesti veendunud, järgmisel Kosovi kohtumisel räägitakse sellest samuti. ja oleks väga kahetsusväärne, arvestades seda, et Rahvusparlamendid on selle asjaga tegelenud juba mõnda aega, kui järelevalve jääks ainult Euroopa Parlamendile. sellepärast, et Euroopa Parlamendil pole just ka suuremat kogemust selles küsimuses. meil Rahvusparlamentides on ja me tahaksime teiega teha väga tihedat koostööd. kuid me ootame siis endiselt veel Euroopa Komisjoni peamist dokumenti, mida nad on meile lubanud, siis tuleb see arutelu üle COSAC-is, siis Rahvusparlamentides ja siis arutelul koos Euroopa Parlamendi esindajatega ja ma arvan, et see kõige parem viis, kuidas sellele asjale läheneda ja ilmselt oleks see ka kõige tõhusam, suur tänu. suur tänu Heidi Haudale, Euroopa Parlamendi nimel saab sõna. suur tänu, härra president. ma räägin eh, Euroopa Parlamendi inimõiguste allkomisjoni esinaisena ning äh, tahaksin äh, siis jagada teiega oma mõtteid äh, Stockholmi programmi välismõõtmest, mis on meie pädevusalas. ma tahan rõhutada seda, et ka Euroopa Liidu sisane, sisene inimõiguste poliitika on väga oluline meie välissuhete jaoks, sest maailma kõik autokraatsed valitsejad on juba märganud, et meie enda inimõiguste poliitikaski on auke ja kuigi inimõigused on äh, väärtus iseeneses on eh, see siiski ka lisaks sellele väga oluline vahend meie välispoliitikas, ma tahaksin teie tähelepanu sellele eh, pöörata. näiteks kui me tahame Haagi kohtu mainet tõsta, maailmas tuleb tagada see, et meie kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis on õigussüsteem hästi toimiv kõigepealt inimõiguste alane temaatika on Euroopa Liidu välispoliitikas hästi sisse kirjutatud nii ka Stockholmi programmis ja väga hea meel, et Soome parlamendi õiguskomisjon on väga oluliseks pidanud oma äh, arvamuses Stockholmi programmi kohta seda, et inimõigused äh, oleks arvesse võetud ka meie välispoliitikas ja ma tahaksin, et te kõik rõhutaksite seda kuid äh, ma tahaksin, et me oleksime ambitsioonikamad. me peame täpsemalt rääkima sellest, et mida me ikka mõtleme selle all, kui me ütleme, et tuleb rahvusvahelist õigust järgida. inimõigused tuleb äh, nii-öelda süvelaiendada kõikidesse välispoliitika hoobadesse ja minu meelest äh, siin on veel vajakajäämisi küll. ja lõpetuseks, härra president, me peame tagama selle, et meie otsustuslangetusprotsess oleks läbipaistev ja meie ülesanne on väga äh, Äh, suur, äh, kui äh, meie ülesanne on väga suur praegu ja raske, kuivõrd peame komisjoniga võitlema. härra Kaplan Rootsi parlamendist, palun. suur tänu. ma tahaksin, et kõik kodanikud ja liikmed oleksid teadlikud sellest, millise Euroopa me üles ehitame selle programmiga. Lissaboni lepinguga äh, on põhiõiguste harta õiguslikult sidav, siduv kõikides liikmesriikides ja vaatamata kodanike Euroopale, kuigi me seda väidetavalt täna tahame, peaksime me üles ehitama inimõiguste Euroopa. ainult siis me suudame saavutada vabaduse, õigluse ja turvalisuse, mis on need äh, võtmesõnad äh, antud dokumendis. kõikide inimeste jaoks Euroopa Liidus. see dokument äh, juba iseenesest rikub põhiõiguste harta sätteid partnerluse osas kolmandate riikidega, me juba näeme selliseid rikkumisi teatavate partnerluslepingutega Põhja-Aafrika riikidega, kus me rikume inimõigusi ja võtame inimestelt ära nende legaalse staatuse. kodakondsuseta isikute äh, problemaatika hirmutab mind väga selle dokumendiga paljud inimesed kuulutatakse nii-öelda ebaseaduslikeks ja, ja surutakse nad äh, kurjategijate ja inimkaubitsejate rüppe. me ei peaks kordama oma ajaloo jubedaid äh, nähtusi, tegemist on põhimõtteliselt meie südametunnistuse teatava kohtuistungiga ma loodan, et järgneval viiel aastal meie seisukohad muutuvad. seni on meie dokumendid olnud täis islamifoobiat, loodetavasti viie aasta pärast see enam nii ei ole. suur tänu, Poola Seimi liige, saab sõna järgmisena. Szanowny panie przewodniczący, szanowny president, kolleegid, daamid ja härrad mina olen õigluse ja, ja justiitsküsimuste komisjoni esimees Poola parlamendis, kuid kahe tuhande neljandal aastal olin ma Poola valitsuse siseminister ning ma osalesin Haagi programmi ettevalmistusel ning samuti ka Tampere programmi ettevalmistuses. ma tahaksin pöörduda härra Puuseki Euroopa Parlamendi presidendi poole ja öelda, et tema ütles seda, et eh, Haagi programmi eh, analüüsitakse eh, põhjalikult Euroopa Komisjoni poolt. sellepärast me räägime nüüd uuest Stockholmi, Stockholmi programmist, kuid paljud sätted Haagi pro-, programmist ei ole veel rakendunud. teine asi, mida ma tahaksin nimetada, samu-, samas ma tahaksin õnnitleda härra Puusekit nii iseenda kui Poola delegatsiooni poolt esimene kord, kui mul on see võimalik avalikult teha. teine asi, mis on väga oluline, eh, rääkides prioriteetidest, mis komisjoni ja, ja Rootsi eesistumisel on välja töötatud, et on vastuolu ühelt poolt on siis kodanikuõiguste poolt eh, tegutsemine ja teiselt poolt on on ka lõik kodanike kaitsest, kui me räägime äh, politsei koostööd. nii et on kodanikuõigused ja õigus, samas me ei tohi tekitada olukorda, kus politsei ja eriteenistused äh, terroristide vastases võitluses, nad võivad rikkuda inimõigusi ja see on see, mis tänapäeval juhtub. terrorismiga võitlemise nimel kur, kuritegevusega võitlemise nimel eh, rikutakse inimõigusi ning ma arvan, et see tuleb eh, Stockholmi programmi sisse panna. aitäh, jääme Jarko ja Tondo Euroopa Parlamendist, teil on sõna. aitäh, härra president, kolleegid, ma arvan, et me kõik eh, nõustume kahes asjas, et on kaks olulist asja. jaanuarist alates Euroopa Parlament on seadusandlik äh, ning otsustab koos Euroopa Liidu Nõukoguga ja rahvusparlamentidel on võimalus otsustada, kas äh, määrused või seadused, mida me välja töötame, on, mis on seotud, äh, seotud Stockholmi programmiga, on seotud teie enda seadusandlusega. ma arvan, et peaaegu kõik meist, välja arvatud need, kes on Euroopa vastu selgelt, nõustuvad, et me vajame ühtlustamist, me vajame edasi min-, liikumist, kohtusüsteemi standardiseerimise suunas liikumist. ma tahaksin hoiatada teid, et siin on risk, et võib-olla me jõu-, jõuame millegi selliseni, mis on niivõrd keerukas, et selle asemel, et teha samm edasi, me peame tegema hoopis sammu tagasi daamid ja härrad, ma tahaksin hoiatada teid, et on risk, et kui me räägime äh, fundamentalistliku või, või suveräänse tõlgendusest, äh, kui, millega parlament äh, välja tuleb, siis on, on palju hoovusi Euroopas, kus me, me ei saa Euroopat üles ehitada ja Euroopa ei oleks olnud võimalik, kui me, kui me ei oleks võidelnud äh, ja astunud vastu Francole või teistele. on, me peame, me peame mõtlema selle peale, et äh, on vajalik äh, jäik suhtumine justiitsküsimustele, kriminaalõigusele, sest vastasel korral me paneme kahtluse alla Stockholmi programmi edasiminekuna. aitäh! Äh, Lord Bonus Ühendkuningriigist. aitäh, härra president ning aitäh äh, kutsumast äh, liikmesriikide esindajaid siia, aitäh Rootsi eesistujale töö eest, mida nad on juba teinud Stockholmi programmis. mina jagan seda vaatenurka, et meil on ühine väärtus ja ühised väärtused, seda me ei tohiks arutada. meil on, me peame mõtlema küsimustele, mida meie ees seisavad. Stockholmi programm nii nagu see praegu on olemas, on väga ambitsioonikas ning on selles palju asju, mida, mida minu institutsioon tervitab, see on väga ambitsioonikas ning kui me pea tahame olla edukad, siis on vajalik, et äh, me seame prioriteedid, ei ole võimalus, võimalik saavutada kõike viie aastaga. kui me ei otsusta prioriteetide üle, siis, siis me siis me, meil on risk, et äh, Euroopa kodanikud arvavad, et see on järjekordne plaan, mis ei ole nendega seotud ja ei puutu neisse. igasugune uus seadusandlus peab olema hästi ette valmistatud ning seda peab, äh, peavad nägema nii praktikud kui äh, kodanikud kasulikuna, mis aitab neid nende õiguste realiseerimisel. üksikisiku õigused see on oluline üksikisikutele, kes näiteks peavad astuma võib-olla kohtu ette. võib-olla erinevad, kui erinevates riikides on erinev keel ja ning erinevad protseduurid, siis nad ei tea, mis on nende õigused. vastastikune tunnustamine, vastastikune usaldus, sellel on palju suurem tulevik, kui me räägime lihtsalt kahekümne seitsme liikmesriigi erinevate seaduste harmoniseerimisest juurdepääsuõigusele, ühised standardid, need on äh, küsimused, mida on võimalik lahendada kergemini piiriüleselt. see ei tõstata nii palju äh, probleeme ning ei ole kon-, nii konfliktsed erinevate süsteemide vahel. aitäh. Valdo Maritate, Itaalia äh, senati esindaja, palun, sõna on teil aitäh, härra president. kahe minuti pärast, äh, kaks, kahe minutiga võib anda edasi väga üldise tähelepaneku ning seda ma kavatsen teha. ma arvan, et on tulnud aeg, kus Euroopa vajab äh, või peab äh, lõpetama asjade analüüsimise. nagu Hispaania kolleeg ütles mõned minutid tagasi, siis piirid on langenud see on äh, hea. aga see on langenud äh, tegelikult ju kurjategijate jaoks, mitte politseinike või tavainimeste jaoks, sest nemad äh, seisavad ikka silmitsi takistustega. me teame, mis, mida teeb organiseeritud kuritegevus, mida terrorism tähendab ja mis ta teeb, me peame reageerima, me peame reageerima rahvusvahelise äh, võitlusega. mõned instrumendid eh, ei ole väga kallid, kui neid rakendada. Euroopal juba on mõned ühised äh, politseijõud, rahvusvahelised, näiteks Itaalia äh, ei ole ratifitseerinud seda. mitte ainult praegune valitsus, aga ka eelmine valitsus pole väga palju selles osas ära teinud. me peame tegema midagi ja võtma ette äh, rikkumiste osas äh, ma tähenda, mõtlen seda, et me peame äh, panema paika struktuurid ja vastutuse nii Europoli kui Eurojusti puhul. ma ütlen seda, sest kui me anname neile rohkem võimu, rohkem võimetu, võimekust äh, koordineerida ja reageerida kurjategijate rünnakule efektiivsemalt, siis, siis neil on ka vastutus ja see peab olema juba sisse ehitatud see tähendab seda, et me peame aitama neil võtma vastutust. me peame olema võimelised juriidiliseks koostööks, see on väga oluline, sest kui see ei tööta rahvusriigi tasandil, kuidas see võib üldse toimida siis Euroopa tasandil? aitäh, Helen Flotre, Euroopa Parlamendi esindaja, palun, sõna on teil. suur tänu, härra president tahaksin kõigepealt üldised märkused esitada, kõigepealt äh, tervitan Lissaboni lepingu vastuvõtmist, mis aitab nüüd ka Rahvusassambleedel hinnata Euroopa tasandil tehtavat poliitikat, kaasa arvatud justiitsküsimustes, aga ikkagi mulle tundub, et äh, Stockholmi programm vajab palju põhjalikumat parlamentaarset käsitlust Euroopa eh, peab olema muidugi kodanike jaoks üles ehitatud, aga kas siin ei ole eh, seatud mingi lõks mitte? Eh, me räägime Euroopa riikide kodanikest, aga Euroopa liikmesriikides, liidu liikmesriikides elab ka neid kodanikke, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud, aga ka neil on omad õigused, põhiõigused ja äh, ma loodan, et Euroopa Liit siiski äh, ratifitseerib äh, nii kiiresti kui võimalik Euroopa mm, inimõiguste konventsiooni, seega asjad lahenevad, aga me peaksime mõtlema, et riigil on kohustused kõigi kodanike ees, praegusel puhul rakendatakse turvalisuse põhimõtet väga eh, selektiivselt, aga ÜRO eh, definitsioon võimaldab meil palju laiemalt seda mõistet käsitleda, ambitsioonikamalt ja loodan seega, et Stockholmi programm tähis, on verstapostiks ka inimõiguste mm, edendamisel Euroopa Liidus. ühest küljest ähm, on meil olemas ÜRO instrumendid, teisest küljest ka Euroopa Liidu vastavad instrumendid, inimõiguste või põhiõiguste ameti tööd tuleb siin välja tuua. aga kõik need instrumendid võiksidki olla meie edasise töö aluseks. meie eesmärk peaks olema eh, Äh, ületada meie äh, vahe meie kohustuste ja reaalse elu vahel selles osas, mis puudutab põhiõigusi. tänan ja nüüd Stefan Schennach Austriast, palun. lugupeetud härra president, ma peaksin kohe vabandama siin Rootsi eesistuja ees. et ma tahaksin kohe alguses öelda, et vabadusel, äh, vabaduse, turvalisuse ja õiguse äh, ala on tõesti selline, kus ma sooviksin ainult mõndadest punktidest rääkida. jah, see Stockholmi programm on väga ambitsioonikas, kuid äh, äh, mõnevõrra vastuoluline. see programm peab olema suunatud äh, tulevikku, võib-olla tulevikus saab ka seda programmi natukene süvendada, kuid sellegipoolest minu meelest on siin vaja teha mõningaid selgeid muudatusi ma ütlen ainult mõningad märksõnad. kodanike õigused on üheks põhimõtteks, mis kujundavad Stockholmi programmi, kuid me ei tohiks jääma ainult selle punkti juurde, sest siin oluline on ka eesmärgipärasus, proportsionaalsus. sellest äh, on, seda ei ole siin piisavalt ja seetõttu ma leian, et see programm ei saa töötada nii, nagu mõeldud on. teiseks, me rääkisime siin juba sisserändest ja me ehitame uusi müüre. kui, kui selliseid äh, sisse- ja väljarände äh, äh, andmebaase äh, korralikult ei äh, koostata. nimelt, mis puudutab aga riski hindamist, siis me peame ka siin äh, muudatusi tegema. siin on terve rida punkte, kus ma leian, et äh, et Rootsi pool peaks siin veel täpsemalt vaatama erinevaid punkte. näiteks mis puudutab ka riiki äh, jäämise õigust seoses ja ka põgen-, põgenikeõigust, rändeõigust laiemalt suur tänu ja nüüd saab sõna härra Tölli äh, Soome parlamendist. suur tänu, härra president. pressi eesistuja kava järgnevaks programmiks vastab üht vastab suhteliselt sellele, mida Soome on esitanud. rõhutatakse Tampere äh, programmi jätkamist ning nõutakse, et senised meetmed tõhusalt äh, ellu viiakse, eriti pööratakse tähelepanu ka järelevalve ja hindamisele, on põhjust nii kiita kui ka õnnitleda eesistujariiki Rootsit suurepärast tehtud töö eest. see dokument ähm, on ähm, kokku pannud suured suunised, aga ka detailsed andmed ning oluline on see, et ei jääks need kõik ainult sellisteks pidukõnedeks, mis tihti ei realiseeru. õigus- ja justiitsküsimustes on vaja väga selget konkreetset edasiminekut ja sellega seoses ma tahaksin välja tuua ühe äh, terviklikkust puudutava valdkonna, kus tulemused on väga olulised, nimelt immigratsiooni ja varjupaiga küsimused ning nendega seonduv piirikontroll. Stockholmi programmis tuleb välja see, et immigratsiooni äh, ja varjupaigapoliitika osas tuleb äh, tagada see, et Prantsusmaa eesistumise ajal vastu võetud poliitika rakenduks. eesmärgiks on luua ühtne Euroopa varjupaigapoliitika aastaks äh, kaks tuhat kaksteist Soome Eduskunta äh, just, õiguskomisjon on mitmel korral pööranud tähelepanu sellele, et varjupaigapoliitika on liikmesriigiti väga erinev. oluline on see, et iga liikmesriik äh, järgiks äh, vastu võetud Euroopa Liidu seadusandluse sätteid ega ei võtaks selliseid äh, samme, mis lihtsalt viivad varjupaigataotlejad ühest riigist teise. harmoniseerimine ja ühtlustamine on kõige olulisem, suur tänu! suur tänu ja Gerald Hefner nüüd Euroopa Parlamendist, palun! yes,. suur tänu. kuna mul on väga vähe aega, siis ma tuleksin kohe selle punkti juurde, mis on minu jaoks kõige olulisem. ei ole tihti meil siin seda olukorda, et ähm, et Euroopa Parlament koos rahvusparlamentidega äh, koosolekut peab. ja meil on nüüd palju suurem vastutus, vastutus ka nende eest, kes meid on valinud Euroopa äh, kodanike ees sooviksin rääkida ainult ühest punktist, mis äh, justiits-, tsiviil- ja äh, karistusseadustiku kõrval ka väga oluline on. Äh, ja see puudutab siis demokraatlikku osalust ja siin on ainult neli rida Stockholmi programmis. oluline on see, et selle suure rõõmu kõrval nimelt, et me oleme ületanud Euroopa äh, eraldatuse, mis, äh, et me nüüd peame tegema äh, selgeks selle, et väga suur samm Euroopa jaoks on meil veel endiselt ees. me peame eliidi Euroopast äh, jõudma tõelise Euroopani, kodanike Euroopani. see on tegelikult Euroopa kodanikealgatuse üheks esimeseks äh, punktiks. ja seetõttu me peaksime üritama äh, teha selle programmi tõeliselt tõhusaks, vastasel korral Euroopa kodanikud lihtsalt pettuvad selles ja ka teistes Euroopa poliitikates. me peaksime üritama mitte ainult institutsioone laskma koostööd teha, vaid ka kodanikel peaks olema võimalus oma muredega äh, tulla meie juurde et nad saaksid öö, tugevamini kui ennem aru sellest, et tõesti Euroopa vastutab nende eest. suur tänu ja nüüd härra Pafilis Kreeka parlamendist. suur tänu. minu meelest on siin tegu irooniaga. meie soovime ehitada üles kodanike Euroopat aga ma sooviksin teada, et kas me tõesti suudame sellise Euroopa üles ehitada, sest Lissaboni lepingus ei ole juletud viia läbi kõikides liikmesriikides referendumit Lissaboni lepingu osas ning äh, Iirimaal näiteks äh, üritati ka inimeste meelsust äh, väga tugevalt muuta, nii et me isegi ei räägi siin äh, kodanike Euroopast. nüüd, mis puudutab äh, vabaduse, turvalisuse õigusala, siis tegelikult me otsustame praegu hoopis vastupidist, me oleme võtnud terve rea seaduslikke meetmeid, mille tulemuseks on see, et repressiivsed äh, meetmed jätkuvad. ja sellega öö, trambitakse jalge alla kodanike põhivabadused ja igasugused demokraatlikud vabadused. inimesi jälitatakse, kontrollitakse, mida me siis kardame, mida me kardame siin Euroopa Liidu poolt, kas me kardame oma kodanikke? miks me peaksime selliseid andmebaase üles ehitama ja kolmandaks, karistusseadustikku tuleb ühtlustada. sellega aga rikutakse eh, riikide suveräänseid õigusi ja seetõttu liikmesriigid ei tohiks sellist olukorda aktsepteerida ja lõpetuseks mina, mina arvan, et vabaduse turvalisuse õiguse ala vajab, eh, loob institutsionaalse raamistiku, mis ainult eh, lubab edasi barbaarsel kombel jälitada meie kodanikke, nii nagu see juba praegugi käib Äh, suur tänu. ja nüüd saab sõna Prantsuse äh, esindaja äh, Lekulier. suur tänu, tahaksin kohe öelda, et toetan täiesti Stockholmi programmi palju õnne eesistujamaale, samuti Jacques Barole, kes on volinik. olen siin, seal ja siin koosolekul ka juba kuulnud, et E, Euroopa Parlamenti ja rahva, rahvusparlamente vastandatakse, ma tahaksin öelda, et mina olen küll e, rahvusparlamendi esindaja, aga meie peame koostööd tegema Euroopa Parlamendiga, sellepärast et e, see kõik puudutab meie rahvast, kodanikke, kui räägitakse kodakondsusest, harmoneerimisest, justiitskoostööst, Ähm, vahistamismäärusest, kõik need küsimused puudutavad otseselt Euroopa kodanikke, seetõttu selle asemel, et Rahvusparlamenti ja Euroopa Parlamenti vastandada, oleks vaja palju tihedamat koostööd, äh, vastupidiselt mõnedele ei ole mina šokeeritud, nähes, et Euroopa Parlamendi pädevus on tõusnud, see tähendab seda, et meie koostööl on tähtsust lisandunud näiteks äh, ühise asiil, asüülipoliitika küsimustes oleks vaja palju kaugemale minna. naiste, laste seksuaalse ärakasutamise küsimustes on vaja rohkem ära teha. Frontexi küsimustes äh, tuleb rohkem ära teha, Schengenit ei ole mõt-, ei saa selgitada ei ilma Frontexi tugevdamiseta. seetõttu Lissaboni leping arva, minu arvates annab rohkem pädevust Euroopa Parlamendile, aga rohkem jõudu ka rahvusparlamentidele, seetõttu on vaja koostööd mitte ainult lähtudes lähimuspõhimõttest, aga lähtudes sisulistest küsimustest. suur tänu ja nüüd kolleeg Tavares Euroopa Parlamendist. suur tänu mina ilmselt kaldun teemast kõrvale, aga pealkirjast tahaksin küll kinni pidada Euroopa kodanike, kodanike Euroopa ülesehitamisest tahaksin rääkida. loomulikult, me võime siin rääkida Eurojustist, Europolist või Frontexist, ühisest kaitsepoliitikast või siis Euroopa Äh, narkovõitlusametist. aga tundub, et ähm, me tegelikult takerdume äh, detailidesse, äh, ei suuda näha suuremat pilti, neid suuri väljakutseid, mis Euroopa ees seisavad, näiteks kurgikõverus on äh, meile väga südamelähedane, aga kui on vaja põhiseaduslepingut vastu võtta, siis on meil suuri raskusi. me peame ühendama oma jõud rahvusparlamentidega, väga varsti valime me mm, nõukogu presidendi aga muide, meil ei ole mingit äh, sõnaõigust. rahvusvaheline press juba räägib uuest Euroopa presidendist, kes valitakse äh, vastavalt sellele, kas nad meeldivad äh, Sarkozyle või Merkelile. aga asjad ei tohiks nii käia. rahvusparlamentide kolleegid peaksid mõtlema pigem, keda nemad tahaksid oma riigist näha Euroopa presidendina ja samuti ei tohiks äh, karta naiskandidaadi esitamist. Carlos Coelho rääkis vastutusest ja jagatud vastutusest. nüüd ongi käes äh, aeg, kus me peame mm, nii-öelda katsumused läbima. praegu tuleb ilmseks see, kas me suudame selgitada oma kodanikele, millised on meie seadused. Sigmund Baumann ütles, et meil on vaja rohkem õigusloomet ja meil on vaja eh, ka tõlgendusi, et mõista, mida kodanikud tahavad. vastasel korral me kukume läbi. suur tänu ja nüüd kolleeg Šovs Belgiast. suur tänu. sissejuhatuses öeldi, et Rahvusparlamendid ja Euroopa Parlament peavad palju aktiivsemat rolli mängima ja eh, erinevate institutsioonide vaheline koostöö eh, peab muutuma selgemaks. Mm. aga mina kardan, et eh, erinevate institutsioonide vahel võib tekkida konkurents. ja võib-olla peame me pigem hakkama koostööks otsima kõige väiksemat ühisnimetajat uur-, organiseeritud kuritegevuse levikuga, islamiseerumise küsimusega tegelemine, välispiiride kaitse, peab siiski meie koostöö südameks jääma, need küsimused äh, aitavad kodanike Euroopat luua. kahjuks aga Stockholmi pakett ei suuda ilmselt meie eesmärke saavutada. tundub, et äh, selle paketi lähenemine ei ole praktiline. kõigepealt peame me ju arvestama ka erinevate liikmesriikide tundlikke küsimusi. julgeolek on mingisugune selline küsimus, mida kodanikud kohe märkavad, tunnetavad oma kodanike seas, liikmesriigid tunnetavad seda väga tähtis on, et liikmesriigid saaksid neid küsimusi lahendada ilma poliitilise korrektsuseta, mis nimetatud paketile on omane. suur tänu ja Mihhail Nita, kolmkümmend sektorit, Rumeenia esindaja. suur tänu. eelkõnelejad on täna väga palju rääkinud olulistest küsimustest, mina tooksin välja vaid ühe nendest. arvestades vajadust kodanike õigusi tagada, ei tohiks ära unustada ka vajadust laste õigusi tagada. see peaks olema oluline inimõiguste komponent, eritähelepanu tuleks laste õigustele pöörata, arvestades samuti ka suhteid selle küsimuse ja teiste õiguste aspektide vahel, näiteks õigus vabale liikumisele Euroopa Liidu liik-, liikmesriikide vahel. samuti peaks mõtlema seda, kuidas integreerida neid lapsi, kes ühest liikmesriigist on koos vanematega teise liikmesriiki elama läinud me peaksime järele mõtlema, kuidas laste õigusi kaitsta, eelkõige vaesemate, haavatavamate laste õigusi, sest vaesus eh, ei aita kaasa lapse arengule. seetõttu on väga tähtis igasuguse laste diskrimineerimise keelamine. suur tänu ja nüüd Korneli Enst Euroopa Parlamendist. suur tänu ma sooviksin märkida ära kolm asja, nimelt äh, oluline on tõesti see, et äh, õiguse harmoniseerimine peaks aset leidma Euroopa tasandil, kuid siin tuleb selgelt otsustada, millisel alusel see aset leiab ja see ei ole veel piisavalt selge. seda ei ole ka piisavalt selgitatud selles dokumendis. selge on see, et nende, siia peavad kuuluma inimõigused ja teiseks ei tohi aset leida ka praeguse olukorra halvenemine nii et ka sellega tuleb arvestada, siin proportsionaalsuses on väga oluline roll. teiseks, siin on väga palju räägitud kodanike Euroopast, mina sooviksin see, ka seda, et meil oleks ka migrantide Euroopa, see on ka äärmiselt oluline teema. üldse ei ole olemas mitte mingisugust strateegiat selles äh, dokumendis, mis puudutaks seda teemat, vastupidi, siin äh, äh räägitakse ainult jälle äh, vanadest asjadest, nimelt sellest, et me peame võitlema illegaalsete sisserändajate vastu. siin äh, räägitakse ka väljasaatmispoliitikast, aga see käib juba Frontexi pädevuse alla. meie sooviksime aga, et need poliitikad oleksid seotud ka Genfi põgenikepoliitika konventsiooniga, kuid seda, äh, see ei peegeldu päris hästi siin dokumendis ja seetõttu peab äh, võtma siin olulisi seadusandlikke sammu. kolmandaks, jah, meil peab olema ühine äh, äh, julgeolekustrateegia, kuid siin on, siin tõstatub jällegi proportsionaalsuse küsimus, sellepärast et terrorismi vastu ei saa võidelda sellega, et vähendatakse mm, kodanike õigusi. eriti mis puudutab kodanike andmekaitse eh, rikkumist, eh, ka info, informatsiooniga, info, info valik, eh, levikuga seotud rikkumisi. igal juhul meie fraktsioon kindlasti sekkub sellesse teemasse. suur tänu! ja tundub, et oleme peaaegu õigeks ajaks ka ühele poole saanud, aga sõna nüüd uuesti president Puusekil. suur tänu äh, härra kaaspresident. mul on teile mõned äh, tehnilised teadaanded, see võib osa, osutuda oluliseks kõigi meie jaoks. tulemas on nüüd töö töögruppides, neid on kolm. esimene keskendub ähm, kodanike vabaduste edendamisele, väärtuste ja õiguste Euroopa. see töögrupp toimub siinsamas saalis siit ei pea kuhugi minema, kui te selles osalete teine töögrupp, justiits, õigluse Euroopa, demokraatliku vastutuse ning õiguskindluse tugevdamine Euroopa kohaliku ja, ja liikmesriigi tasandil. toimub see siin selle saali vastas olevas äh, ruumis, äh, ruum kannab äh, numbrit kolm C viiskümmend, aga see on põhimõtteliselt kohe siin vastas. ja kolmas töögrupp, kodanike kaitse Euroopa sisejulgeolekustrateegia. see töögrupp tuleb kokku siit kaks korrust allpool. ruumi number on üks A null null kaks. samast hoonest ma räägin mõistagi. kõik äh, ruumid te peaksite üles leidma ka viitede järgi ning äh, ka selles infokaustas on täpselt informatsiooni selle kohta, kuidas sinna jõuda. raportööridel, kes töötavad igas töögrupis, peaksid äh, soovitavalt äh, kas inglise või prantsuse keeles kirjutama ka kokkuvõtted, kuivõrd otsustati, et inglise ja prantsuse keel on meie põhitöökeeled. homme täiskogu kohtumisel esitatakse siis need aruanded kõikide töögruppide poolt ning täna kell üheksateist viisteist, täna õhtul kolleegid kell üheksateist viisteist toimub ametlik õhtusöök. nii et ma kutsuksin teid kõiki kell seitse viisteist täna veel meie ametlikule õhtusöögile. see leiab aset äh, saadikute restorani erasaalis selle te leiate, kui te lähete teisele poole maja üle silla ning ka restoran on äh, viitadega ära märgitud, nii et lähete üle silla ja keerate paremale ning sõidate nullkorrusele. rohkem tehnilisi andmeid tänaste asjade kohta ei ole, kuid homme ma kutsuksin teid õhtusöögi asemel ja töögruppide asemel tulema hommikul mõistagi täiskogu kohtumisele. kell üheksa kolmkümmend homme hommikul koguneme siis uuesti tööks. nii et kolleegid, kes siis lõpetab, küsib parlamendi president Riksdagi esimehe käest ja jätkab ise, öeldes, et kohtume siis veel kõik täna õhtul õhtusöögil, suur tänu! Ja, det är bra.